ning jõustamine, tarbija õiguste jõustamine. suur tänu! suur tänu, härra volinik Dali! arutelu tarbijapoliitika valdkonnas on nüüd lõppenud ning homme kell kaksteist toimub selles osas hääletus. meie järgmine päevakorrapunkt on interneti hasartmängud raport on koostatud härra Kreutzmanni poolt ning sõna saabki tema, palun. aitäh, härra president. kõigepealt sooviksin tänada kõiki variraportööre. Nad olid väga koostööaltid ning see võimaldas koostada põhjaliku raporti äh, ning meil on äh, tõepoolest suurepärane äh, tulemus komisjoni hääletamisele, nii et ühe vastuhäälega hasartmängude maht internetis kasvab aastast aastasse. meil on väga palju probleeme mängude pakkujatega, kes ei allu mitte mingitele äh, regulatsioonidele. samas valitsevad paljudes riikides täiesti erinevad eeskirjad. tarbijad ei ole kaitstud. just noored ja lapsed ning äh, ka mängusõltlased on äh, väga äh, suures ohus ning igal samas läheb mustade mängude tõttu kaduma aastat, igal aastal miljoneid ja miljoneid maksutulu. lõpuks on meil tegemist ka õiguskindlusetusega, meil on vaja äh, jõustada äh, üle-euroopaline litsenseerimissüsteem, meil on vaja saavutada see, et Euroopa Liidu liikmesriikides äh, peetaks kinni õiguslikest eeskirjadest ning just viimaste aastate arengud näitavad selgelt litsenseerimissüsteemi vajadust, meil on vaja tegutseda kiiresti Äh, siseturu ja tarbijakaitsekomisjon on jõudnud väga ühemõttelisele järeldusele, meil on vaja liikmesriikide vahel tihedat koostööd, meil ei ole aga äh, kasu sellest, kui me ainult probleeme kirjeldame, meil on äh, vaja tagada Euroopa Liidu juhtiv roll probleemide lahendamisel. meil on vaja äh, ühtset poliitikat, meil on vaja äh, minimaalseid standardeid noorte ja tarbijate kaitseks äh, ning äh, interneti hasartmängudele tuleb kehtestada kindlad eeskirjad. me peame lähtuma seejuures subsidiaarsuse põhimõtetest, liikmesriikidel oma territooriumil peab olema võimalus reguleerida hasartmängude korraldust vastavalt olukorrale me peame aga arvestama tarbijate vajadustega, peame vältima riiklike monopolide teket, seda võib lubada ainult erandjuhtudel. monopolide teke võib olla põhjendatud ainult äh, tarbijate kaitsega ning äh, parimaks näiteks siinkohal on Saksamaa, kus õnnemängudele on küll olemas riiklik monopol, kuid äh, selle üle on tagatud kontroll. selleks, et äh, vältida kuritarvitusi, on meil vaja tagada üle-euroopaline litsenseerimissüsteem. liikmesriigid otsustavad äh, kuidas seda täpselt ellu viia, meil on vaja tagada läbipaistvus ning äh, litsentsi äh, taotlemiseks peab olema kõik, peavad olema kõikidel pakkujatel võrdsed võimalused, äh, meil on vaja tugevdada liikmesriikide reguleerivaid asutusi. lisaks sellele kutsume me komisjoni üles kontrollima rahavoogusid, mis liiguvad interneti hasartmänguäris. liikmesriikidel peab olema liikmesriigid peavad koostama valg, niinimetatud valged nimekirjad litsenseeritud mängude pakkujatest. see, see oleks seaduslik legaalne alternatiiv mustale turule see võimaldaks suurendada ka maksutulusid legaalsetest mängudest, see võimaldaks kait-, piirata kuritegevust ning kaitsta paremini tarbijaid. raportis kirjeldatud meetmete kasutusele võtmisest võidaksid kõik, sellest võidaksid nii tarbijad kui ka riikide eelarved, Euroopa parlament leiab, et komisjon peaks võimalikult kiiresti esitama omapoolsed äh, ettepanekud äh, ning ähm, ma kutsun komisjoni üles kiiresti tegutsema, härra volinik Barnier, äh, ma jään teile lootma, aitäh. nüüd vaba mikrofon. ja kõigepealt proua Roitova, palun. aitäh härra Jõde, see raport, komisjoni roheline raamat on õige Äh, samm äh, selles suunas, kuidas reguleerida midagi, mida on võimatu reguleerida. Äh, interneti hasartmängud, mis läheb kaugele mitte ainult riigipiirist või Euroopa Liidu piirist kui sellisest, me peame kaitsma siiski tarbijaid pettuste eest, võitlema rahapesu vastu ning kaitsma alaealisi hasartmängude eest ja kõike seda Euroopa Liidu tasandil. ja ma selles mõttes ka toetan äh, riikide vahel, riikide oma tegevust, aga subsidiaarsus ei tohi saada takistuseks koostööks eh, ning tekitada mingit protektsionismi, seetõttu on oluline kustutada lõige kakskümmend, eh, riigid, kes ei keelduvad litsentsi andmisest, peavad näitama selgeid eh, põhjuseid, miks sellest keeldutud on. aitäh ja aitäh, et te ajalised piirangud kinni pidasite. nüüd proua Peres, palun. aitäh, härra juhataja kolleegid, tegemist on äärmiselt tundliku küsimusega, ühelt poolt peame me äh, silmas pidama kultuurilisi traditsioone ning äh, seda jätkusuutlikku panust, mida nad on teinud sellistes riikides nagu minu riigis. hasartmäng on aidanud sporti, haridust ja kultuuri, teisest küljest peame me aga võitlema kuritegevusega vastu, mis on seotud hasartmängudega ning kaitsma tarbijaid, eriti kõige haavatavamas positsioonis olevaid et äh, vältida üleliigset hasartmängu või hasartmängusõltuvust. seetõttu leian ma, et me peaksime rakendama siin aktiivse subsidiaarsuse põhimõtet, mis äh, põhineb äh, võrdlusel riiklike ametivõimude vahel, aga peaksime siiski olema ambitsioonikad ning nõudma siduvaid standardeid, mis puudutab ebaseaduslikku interneti hasartmängu kui töötatakse ilma litsentsideta, me peame tagama läbipaistvuse ning kindlustama, et siin on mittediskrimineeriv järelevalve, mis kaitseb tarbijat. ja lõpetuseks peame me äh, nõudma seda, et äh, omavahel suhtleksid äh, riiklikud ametivõimud, mis tegelevad hasartmängudega. härra Takula, palun et äh, äh, härra president, roheline raamat peaks kujutama enesest alternatiivi kohtumenetlusele kui me äh, töötame välja ühtset poliitikat, äh, siis me näeme, et kohtulahendid ei paku meile ühtset lahendit. meie peame äh, töötama välja niisugust strateegia, mis võimaldab ametiasutustel paremini teha omavahelist koostööd. raporti punktis kakskümmend kaks viimane lause tuleks aga maha tõmmata vastastikune tunnustamine äh, peab olema tagatud selliselt, et arvestatakse ka riikide erinevust. punktis viisteist öeldakse, äh, et äh, seadustest tuleb kinni pidada ning vajadusel võtta vastavad meetmed. see on oluline, et liikmesriikidel oleks edaspidi õigus tagada tarbijate kaitse ning võidelda kriminaal-, kuritegevuse vastu me peame võitlema interneti hasartmängudega seotud kuritegevuse vastu. meil on vaja tagada samas aga ka tarbijate õigused ning punktis nelikümmend neli on see ka ilusasti kirjas. aitäh! Paška, prosim. härra Paška, palun. aitäh, juhataja Äh, mobiilse interneti kommunikatsioonitehnoloogia äh, edu on äh, suurendanud interneti hasartmängusektorit. liikmesriigid suudavad teatud määral omaenda turgusid reguleerida, mis loomulikult peab olema vastavuses Euroopa siseturu seadusandlusega, aga teisest küljest interneti hasartmängu lehekülgede riikidest, kus on madalad maksutasemed ja nii edasi, Äh, tungivad sisse turgudele, kus interneti hasartmängud on keelatud äh, ja interneti hasartmängud on kättesaadavad ka lastele äh, ning ka inimestele, kes tegelevad lapspornoga. Euroopa Kohus äh, see kohtuotsused äh, määrdavad selle, et äh, interneti ja sartmängusektoris oleks vajalik paika panna miinimumstandardid ja normid, et liikmesriigid saaksid rangemaid reegleid kehtestada. härra Patten, järgmine. Oui, monsieur le commissaire, bonjour, nous avons obtenu volinik, tere õhtust Rahvapartei variraportöörina arvan ma, et tekst on väga hea, tegemist on kompromissiga ja see käsitleb äh, hasartmänguturu kontrollimist internetis. mööname, et see ei ole selline turg nagu igasugune muu turg, aga samal ajal peame äh, austama ka lähimuspõhimõtet ehk siis liikmesriikide reguleerivad asutused peavad tihedamat koostööd tegema. teatud valdkondades on tarvis Euroopa lähenemisviist, näiteks kui tegemist on pettusega, ebaseaduslike ettevõtjatega, alaealiste kaitsega ja mängusõltuvuse vastu võitlemisega, samuti peame spordi ausaid põhim-, ausa mängu põhimõtteid kaitsma see kõik tähendab seda, et meil tuleb hoolitseda selle eest, et spordiorganisatsioonid, spordiklubid saavad äh, hasartmängudega sa-, äh, teenitud rahast osa. see on sotsiaalse turumajanduse põhimõte, mida just teie, härra volinik, ka äh, kaitsete. proua Šehnalova. suur tänu. Äh, internetis äh, äh, mängimine on väga mugav, pole muud vaja teha, kui hiirega klõpsata ja juba kõik käibki. aga tegemist on ka tohutute riskidega ja see läheb ühiskonnale palju maksma. Äh, see hõlmab umbes viit koma äh, protsessi, viit protsenti mm, meie elanikest, see on tohutu hulk inimesi ja mängusõltuvus on ka väga oluline teema, mille vastu tuleb võidelda, sellepärast on oluline, et meil on ühised Euroopa eeskirjad selleks, et haavatavate rühmade, eriti noorte äh, jaoks kaitset tagada. liikmesriigid peavad tegema palju rohkem koostööd selles valdkonnas, eriti võideldes nende negatiivsete nähtustega, mis on hasartmänguga seotud, sellepärast mul ongi hea meel, et raportisse on pandud paika ka üleskutse liikmesriikide suunas ja komisjoni suunas, et katsuda võidelda mängusõltuvuse algpõhjustega. ning samuti öö, sõltlastele tuleb anda ka tõhusat abi, vaid nii on võimalik interneti hasartmängude vastu võidelda mina tervitan seda raportit väga, ütleb härra Harbor, ning eriti ma tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta äh, viis läbi väga äh, põhjalikud äh, arutelud ning ma loodan, et selle tulemuse homme ka see koda siin hääletusel vastu võtab. ja see annab Volling Barnierile ka väga olulise signaali, ma tean, et ta on asjast väga huvitatud äh,, siin on ette nähtud valdkonnad, kus komisjon saab edasi minna ja siit raportist tuleb kas välja see suurepärane sõna lähimuspõhimõte. see ei õõnesta liikmesriikide võimalusi ise oma traditsioonilisel ja ajaloolisel viisil hasartmänge reguleerida, samal ajal aga pannakse liikmesriikidele kohustus nimelt et kui te üheskoos koostööd paremini ei tee, siis ei ole võimalik ka igas konkreetses riigis tarbijaid paremini kaitsta. ja ma arvan, et see tarbijate ohutus ja alaealiste ja sõltlaste kaitsmine, see kõik peavad käima käsikäes ning ma arvan, et me saame selles asjas tõesti edasi liikuda, äh, võttes aluseks selle töö, mis parlament on ära teinud, aitäh! aitäh, härra Haber! Teie olite meie viimane kõneleja ning nüüd saab sõna volinik Barnier. suur tänu, härra juhataja. kaheksateist kuud tagasi äh, alustasin sellel väga olulisel teemal põhjaliku konsultatsiooniprotsessi ning nüüd olemegi selle teema juurde tagasi jõudnud. tahan teile öelda, et see teema on mulle väga südamelähedane, konsultatsiooniprotsessi ma nüüd jätkan sellega, et teen vastavad järeldused ja püüan need järeldused ellu rakendada. meil on viis ekspertrühma koosolekut Äh, toimunud, arutelud on olnud väga elavad, mõnedes osalesite ka teie ja härra Kreutzmann ütles isegi, et need, äh, et Euroopas areneb väga dünaamiline arutelu selles valdkonnas ning meil on Euroopa tasandil tarvis põhireeglid paika panna. lähimispõhimõte äh, sellest tuleb samuti kinni pidada, sellepärast ma tahaksin härra Kreutzmanni tänada selle suure töö eest ja ka teisi, kes oma panuse andsid sellesse raportisse. see raport koondab endast paljusid erinevaid arvamusi ja vaateid ning on jõutud selles Äh, olulistele järeldustele, nimelt et äh, selles valdkonnas üks liikmesriik üksi ei suuda tagada oma kodanike kaitset, nagu härra Talligi ütles varem, kui ta tarbijapoliitikast laiemalt rääkis. tarbijad ju peavad saama vähemalt teatud kaitse, meil on tarvis tõhusaid meetmeid, et kaitsta noori, äh, haavatavaid isikuid, olgu mis vormis ka hasartmäng peaks toimuma. ning kolmandaks, kui iga liikmesriik võib vabalt valida, kuivõrd oma turgu avada, siis me peame hoolitsema ka selle eest, et et see äh, avamine toimuks kontrollitud viisil. neljandaks tegemist on praegu õiguskindlusetusega on terve hulk ebaseaduslikke äh, mängukohti ja toimub rahapesu samuti nende kaudu. meie peame aga hoolitsema selle eest, et ettevõtjatele oleks palju atraktiivsem seaduslikke mängukohti avada selleks, et me saaksime võidelda tõhusalt pettuse vastu, arvestades, et see sektor tõesti väga kiiresti areneb ja kahe tuhande kümnendal aastal oli väärt kaheksa koma kaks miljardit ja, ja viie, kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks äh, veel palju rohkem, nii et ähm, Euroopa osa nendest turgudest on maailmal, maailmaturul kokku on neli koma kaks protsenti, äh, nii et me peame arvestama kõike seda äh, laienemist selle sektori reguleerimisel. meie ees seisab terve hulk äh, mitmesuguseid väljakutseid selles valdkonnas ning üks asi on päris selge, meil on tarvis ühiseid, ühist tegevust teatud võtmevaldkondades meil peaks olema paigas äh, pikas perspektiivis minimaalne standardite raamistik ja paari-kolme asja tahaksin sellega seoses mainida. kõigepealt äh, riiklikest reguleerivatest asutustest. ma tean, et nad ei äh, tee piisavalt koostööd omavahel, ehk võib-olla on siin põhjuseks usalduse puudus, on püütud ühist platvormi luua, kuid öö, kul-, koostöökultuur puudub. vastupidi, sagedasti kiputakse teisi mitte usaldama. kui me seda usaldust ei suuda luua, siis ei ole ka need meetmed tõhusad, mida me võime kehtestada selleks, et kontrollida äh, seda äh, internetis hasartmänge ning kaitsta alaealisi. peame hoolitsema selle eest, et riiklikud reguleerivad asutused töötaksid üheskoos. ja veel üks väga tähtis asi, meil on miinimumstandardeid vaja kehtestada kaitsmiseks, selleks et kaitsta kõiki Euroopa kodanikke, kõigepealt muidugi noori, peame hoolitsema ka selle eest, et interneti hasartmängu korraldajad äh, tegutsegid ka üheskoos ja et nad tegeleksid ka enesereguleerimisega. ja teie raportis sisalduv üleskutse suurema läbipaistvuse ja suurema õiguskindluse suunas on väga oluline, siis võitlemine pettuse vastu, selles osas ollakse Äh, raportis ühel meelel ja samuti näitas seda ka konsultatsiooniprotsess. kui me räägime rahapesu direktiivi kohaldamise alast, siis see praegu hõlmab ainult kasiinosid. meil tuleb mõelda järele, ehk ei peaks tolle direktiivi kohaldamisala ka laiendama. ja veel äh, üks küsimus, mis puudutab sõltuvust ja sõltlasi. mitmed kõnelejad mainisid seda teemat ning me peame sellest ka kindlasti rääkima, meil on tarvis teadusuuringuid äh, selle teema analüüsimiseks. tõesti, paremaid äh, teadusuuringuid on para-, vaja läbi viia selles valdkonnas. võib-olla mõned arvavad, et tegemist on niisuguse vähetähtsa teemaga, aga mina küll nii ei arva siis spordist ja ausast mängust, siin on asi väga oluline, minu meelest härra Kreutzmann, te ütlesite väga õigesti, meil on tõhusaid meetmeid tarvis selleks, et tagada e, pettuse väljajuurimine spordist, et selle eest saaks karistada ja et inimesed ei tahaks seda mitte ette võttagi siin on tegemist väga suure hulga seadusandlusliku tööga, mida on tarvis teha ja tehnilise tööga ja tahaksin tänada kõiki äh, asjaosalisi või nimetada siin kõiki asjaosalisi, kes siin tegelevad, proua Reding, härra Dali ja teised, ning ma olen kindel, et üheskoos õnnestub meil palju ära teha, ka tehes koostööd spordiorganisatsioonide ja riiklike reguleerivate asutustega, äh, nõnda et ei oleks mingisuguseid äh, kokkuleppeid tulemuste osas spordivõistlustel. ja liikmesriikide õigusaktid tuleb ka kooskõlla viia aluslepingutega Euroopa Kohus on selles osas väga selgelt avaldanud oma seisukohti. härra Takula, ma arvan, et selleks, et selles valdkonnas edasi minna, peab meil olema selge, missugune äh, on vahe seadusliku ja ebaseadusliku hasartmängimise vahel. Äh, just eriti siis äh, riiklike õigusaktide astutamislepingute, aluslepingutega kooskõlla viimise osas kuidas me edasi läheme. kaalume kõike, mida te ütlesite ja käärime ka asjad ülesse kõigepealt tahame äh, ergutada erinevate reguleerivate asutuste vahelist koostööd ning äh, mul on kavas korraldada üks koosolek, kutsuda kokku reguleerivad asutused, et luua siis seda usaldust, mis praegu liikmesriikide vahel ei eksisteeri ja et oleks võimalik siis selle alusel edasi koostööd paremini teha ja et minna edasi ka kõikidel nendel teistel teemadel, mida teie oma raportis mainisite. järgmine etapp, nagu härra Paška ütles, on esitada ettepanekuid määruse jaoks ning miinimumstandardite jaoks ning ütlen väga selgesti välja, volinike kolleegiumi liikmena pean ma tegema kõikide oma kolleegidega koostööd ning ma pean veenma ka neid, et meil on tarvis selles asjas ühist ühiselt tegutseda. esimene etapp siis reguleerivate asutustega koostööd tegemine ja mina muidugi tahaksin minna isiklikult kaugemale. mina tahaksin, et meil oleksid paigas miinimumstandardid. tõstatasin siin mõned põhilised küsimused uurisin härra Kreutzmanni raportit ning võtan selle oma edasise töö aluseks ja arutan seda teemat kolleegidega, enne kui koostame üleüldise kõigehõlmava ettepaneku, mis tuleva aasta keskpaigas on kavas esitada. suur tänu, härra Kreutzmann ja parlamendiliikmed, suur tänu teile selle arutelu eest. Äh, see saab olema meie poliitika suuniseks lähikuudel ja aastatel ning tulemusena kaitseme tarbijaid ja noori inimesi paremini ja suudame võidelda ebaseadusliku hasartmängu mängimise vastu. suur tänu! aitäh, kolleegid, debatt on lõppenud ja hääletame interneti hasartmängude osas homme kell kaksteist järgmiseks arutame me meemesilaste tervist ja mesindust, raportöör on härra Tabatši.